jätkame oma istungiga. esimene päevakorrapunkt. suuliselt vastatavad küsimused komisjonile, mis puudutavad andmete säilitamist. esimene kõneleja on härra Alvaro, palun. aitäh, härra president proua volinik, kolleegid. ega me sellest teemast siin esimest korda ei räägi. ka sellisel kellaajal, minu arvates, aga pidevalt tekib ka küsimus, millal me lõpuks jõuame ühele poole selles, selle andmete säilitamise küsimusega. paljude riikide ülemkohtud on otsustanud, et sellised õigusaktid ei ole kooskõlas liikmesriikide põhiseadusega. Iiri ülemkohus näiteks kaebas asja edasi Euroopa kohtusse ning paljud kodanikudki ei ole rahul ning nad ei mõista ja ei salli seda, et andmeid nii säilitatakse. paraku tuleb tunnistada, et neli aastat tagasi oli meie seisukoht õige, kui need arutelud algasid. selgitamata on veel teatud majanduslikud ja õiguslikud küsimused, lahendamata teatud tehnilised probleemid ning eelkõige on lahtised veel ühiskondlikud probleemid. komisjoni raport näitab väga selgelt, kui erinevat liikmesriikides andmete säilitamisega tegeletakse Mm, erinevalt töötavad andmekaitseametid ja nii edasi. tuleb tunnistada, et andmete säilitamise küsimuses mingit harmoneerimist ei ole. samuti ei ole vastatud, kas selline harmoneerimine on üldse hädavajalik. seetõttu on küsimuste autorid täiesti õigustatult küsinud, millal võib oodata seda, et komisjon selle teema uuesti üle vaatab. loodetavasti on meil siin parlamendis võimalik rääkida ka komisjoni uutest ettepanekutest sellel teemal. loodetavasti saame me täna õhtu jooksul rohkem teada. härra president, mul oli üle kaks minutit kõneaega ja seega ma nüüd lõpetan ma arvan, et minu seisukoht sellel teemal on selge. ja loodetavasti leiame mingisuguse euroopaliku lahenduse sellele probleemile ja meie lähenemine saab olema parem. aitäh selle sissejuhatava ettekande eest. see oli tõesti ainult ju sissejuhatus ja ma paluksin, et kõik järgmised kõnelejad peaksid oma kõneajast kinni. järgmisena proua Sargentini. tänan, voorzitter En de groenen hebben eigenlijk een heel... aitäh. rohelistel on väga lihtne küsimus komisjonile. millal võime me oodata, et praegune andmekaitse raamistik üle vaadatakse? Teie vastus või, võib olla ka väga lihtne. Euroopa Parlament on seda ettepanekut oodanud juba mõnda aega aga arvatavasti te sellist lihtsat vastust ei anna. minu arvates olete te selle andmekaitseraamistiku ülevaatamise kõrvale jätnud, miks? liikmesriigid ei saa ju praegusel hetkel kinnitada, et selline andmete säilitamise võrgustik on kasulik meil aga on vaja mingisugust raamistikku selleks, et tagada Euroopa kodanike andmete privaatsus. see raamistik aga rikub meie privaatsus, meie kodanike privaatsusõigust. sellega kogutakse ja säilitatakse Euroopa kodanike isikuandmeid, ei ole üle vaadanud seda praegust andmete säilitamise võrgustikku ning te peate selle proomi, probleemi suhtes midagi ette võtma. keegi ei saa ju kinnitada, et see direktiiv äh, toimiks seetõttu on aeg see üle vaadata ja midagi, millegi uuega välja tulla. näiteks võiks selle dokumendi külmutada, kuulata ära õiguseksperdid, andmeid võiks koguda ainult siis, kui need on vajalikud tõesti. see kehtib ka säilitamise kohta. kui need puudutavad mõnda kahtlust, kasutatavat isikut. niisiis, proua volinik, palun astuge vastu liikmesriikidele, vastake meie küsimusele, paljude inimeste jaoks Euroopas on privaatsus oluline. ja nemad soovivad ka aidata teid selle direktiivi asendamisel ming-, millegi mõistlikumaga. järgmine kõneleja on proua Guillaume. proua volinik, lugupeetud kolleegid, ma olen kindel, et eh, see direktiivi ülevaatamise debatt eh, on vajalik, isegi kui see on hilinenud meie ülesanne on seda diskussiooni jätkata kodanike huvides, kellele tekitavad küsimusi andmete säili-, kellel tekitab küsimusi andmete säilitamine erinevates valdkondades, tegemist on vastuolulise eh, teemaga, arvestades seda, millised eh, on olnud eh, põhiseaduskohtute otsused Tšehhi Vabariigis, Saksamaal ja Rumeenias tegemist on eraelu puudutavate küsimustega ning isiku äh, andmetega. ühelt poolt on see seotud äh, ka kriminaalmenetluse läbiviimisega ja mõned küsimused on äh, ka lahenduse leidnud, kuid teistes küsimustes ootame veel ettepanekuid komisjoni poolt, ma arvan, et seda muret jagate meiega ka teie proua volinik, et äh, tõepoolest äh, sätted oleksid äh, tegelikkust peegeldavad ning proportsionaalsed. vaatame, kuidas neid isikuandmeid kasutatakse erinevates liikmesriikides, kuidas oleks võimalik need andmete kasutamist vähem sekkuvalt teostada ühelt poolt muidugi peame julgeoleku see aspekti silmas pidama, kui teiselt poolt ka eraelu puutumatust. And-, isikuandmete puutumatus on ometigi üks põhiõigustest ja see ei peaks jääma põhiõiguste harta teoreetiliseks nõudeks. suur tänu! Thank you very much and aitäh! järgmisena proua Ernst. suur tänu! tegemist on lõputu looga ma ei tea, kui palju me sellest juba oleme rääkinud. teatud määral näitab see meie läbikukkumist, et me täna jälle küsime komisjonilt suulise küsimuse, mida kavatse-, kavatsetakse ette võtta andmete säilitamisega. tegelikult peaks ju komisjon tõele silma vaatama ning tunnistama, et see säilitamise, andmete säilitamise strateegia on läbi kukkunud. see, et pandi paika ühtsed reeglid liikmesriikidele, on läbi kukkunud. juba oma põhiseaduste tõttu ei saa liikmesriigid seda direktiivi ellu rakendada. peale selle teatud liikmesriikides, kus see on ellu rakendatud, säilitatakse andmeid pool aastat, mujal aasta mõnel puhul säilitatakse andmeid ainult tõsiste kuritegude puhul, teisalt jälle ka väiksemate kuritegude puhul. nüüd kurdetakse Saksamaal, Saksamaa valitsuses ka, et see mõjutab halvasti siseturu toimimist ning Euro-, Saksamaa politseijõudude juurdlusi. kuidas on selline olukord tekkinud? on läbi viidud mitmeid uuringuid, analüüse, vastu võetud kohtuotsuseid. Saksamaa parlamendi teadusüksus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oma uurimuses leidis, et ei ole mingisuguseid tõenduid, tõendeid selle kohta, et andmete säilitamisel on juurdlustes ka mingisugune positiivne roll. Max Plancki instituut ütles kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, et tõsised kuriteod, internetikuriteod, pornograafia ja nii edasi, andmete säilitamine, nende osas ei aita. seega proua Malmström, kui teil komisjoni poolt midagi öelda ei ole, siis peaksite te vähemalt selle direktiivi jõustamist äh, pidurdama kuni Euroopa Kohtu otsuseni, muidu kutsume me üles kasu-, äh, mõttetute andmete säilitamise keelul üle Euroopa suur tänu, järgmisena härra Foss. aitäh, härra president. proua volinik. viieteistaastane juhtum Kanadaga, mida me hiljuti jällegi nägime näitab, et see, see, kus kiusati Kanadas viieteistaastast tüdrukut, see näitab, et küberkiusamine, küberkuritegevus täiesti toimib. organiseeritud kuritegevus, pornograafia, laste kuritarvitamine ja muud terrorism ja muud kuriteod leiavad seal aset Euroopa küberkuritegevuse vastane üksus on soovinud äh, harmoneerimist, loomulikult on meil ühelt poolt vaja kaitsta põhiõigusi, teisa- ning teisalt tagada ka kurjategijate süüdimõistmine. Anonymous üritab võidelda küberkiusamise vastu ning see on justkui oma kohus. sellist asja me aga ei taha ma ju ütlesin, et meil on vaja andmeid säilitada, aga mingi lahendus on vaja ikkagi leida. me peame kaitsma neid inimesi, kes on interneti kaudu sattunud ohvriteks. näiteks Tuluusi mõrvar. loomulikult tõusevad siin ka, tõstatuvad siin ka küsimused andmete säilitamise kohta praegusel hetkel ei ole me minu arvates saavutanud vajalikku tasakaalu ja seetõttu ka süsteem ei toimi. niisiis, meil on vaja uut ettepanekut, meil on vaja see dokument üle vaadata, võttes arvesse ka seda, mis juhtus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. peale selle on vastuvõetamatu see, et ühenduse õigustik või selle täitmine pannakse Saksamaa justiitsministri poolt näiteks küsimärgi alla. esmaspäeval ütles justiitsministeerium esindaja petitsioonide komisjoni ees, et föderaalvalitsus vaatab üle andmete säilitamise direktiivi ellurakendamise ning ei tee ühtegi selle, ühtegi uut sellealast ettepanekut senikaua, kuni direktiivi ei ole üle vaadatud, ei jõua me mitte kuskile, Saksamaalt me mingisugust abi ei saa. kui komisjoni poolt mingisuguseid uusi ettepanekuid ei tule. see näitab selgesti, et midagi on vaja teha. maikuus ütle, tulite te ise välja teatud ettepanekutega ühenduse õigustiku rikkumise asjus aga see ei häirinud Saksamaa justiitsministrit üldsegi kui seda direktiivi aga ellu ei rakendata, siis kuhu me nii jõuame? liikmesriigid ju peavad teatud aja jooksul ühenduse õigusaktid ellu rakendama. niisiis, kui öeldakse, et praegust direktiivi ei ole võimalik ellu rakendada, siis see ei saa olla ka õige. võib-olla on teil täna selle kohta ka midagi öelda? Austria, veel üks liikmesriik on ka öelnud, et nemad seda direktiivi ellu ei rakenda. ja nüüd on nad välja tulnud uue ettepaneku mudeliga, võib-olla äh, võiks meiegi selle oma ette edasi tegutsemise aluseks võtta. sinine kaart, härra Alvaro. kas te olete nõus, härra Foss? suur tänu, härra Foss selle sinise kaardi lubamise eest. huvitav oli vaadata seda proua justiitsministri tegutsemist. see oli üldse huvitav juhtum, kas te arvate, et justiitsminister võib lubada sellise direktiivi et-, äh, rakendamist, kui see on seadusevastane, nagu ütles ka Saksamaa põhiseaduskohus ja seetõttu saadeti see ka edasi Euroopa kohtusse, kas te ei arva, et see küsimus tuleks külmutada, kui see, need õiguslikud küsimused on lahendatud? härra Foss, kas te olete nõus ka proua Intveldi sinise kaardi küsimusega? palun, proua. ma olen üsna üllatunud, kuulates kolleeg Fossi ja seda, et ta viitas Toulouse'i näitele ja sellele, et sealne juurdlus oli edukas. minu arvates oli see katastroof. tegemist oli inimesega, kes oli tuntud kahtlusalune, kes, keda ei lubatud USA-sse, kes oli õppinud välja Pakistanis ja ta tappis hulga inimesi. milline see edukas juurdlus teie arvates siis võiks olla? ja kuidas on see seotud andmete säilitamisega? Voss. härra Voss. Also zum einen äh, zu dem Punkt der Justizministerin. Es ist nicht so, dass mis puudutab proua justiitsministrit, siis põhiseaduskohus ütles, et andmete säilitamise direktiiv on seadusega vastuolus. põhiseaduskohus viitas asjaolule, et Saksamaa Ehm, seaduste elurakendamise menetluskorras on teatud menetlused sellise direktiivi elurakendamiseks puudu. sellest rääkis Põhiseaduskohus. meil on Euroopas võetud omale kohustused, aga nüüd ei suuda me neid täita. nüüd see Tuluusi küsimus prokuröri süüdistused ja läbiotsimised peavad põhinema õiguskindlatel tõenditel. ja kui meil on korralikult andmeid säilitatud, siis saab see sellele kaasa aidata. suur tänu, nüüd ma annaksin sõna volinik Malmströmile. aitäh, ähm, daamid ja härrad, ka minu meelest on äh, väga väärtuslik see, et täna meil see arutelu toimub. ja ma olen tänulik ka võimaluse eest meie kavatsusi, kavatsustele valgust heita. me teame, millised olid need hinnangu, raporti hinnangu aruande soovitused selle raamistiku uuendamiseks. kahe tuhande viiendast aastast peale oleme me ka ise oma teadlikkust äh, väljendanud äh, andmete, isikuandmete kasutamise kohta näiteks äh, menetluse käigus. see on väga oluline, et me peaksime kinni proportsionaalsuse nõuetest ning näeksime ette ka teatud tagatised isikuandmete kasutamisel, kas siis politsei või prokuratuuri poolt. me peaksime minimeerima negatiivset mõju siseturule ja võtma samas arvesse ka ähm, nõudeid riiklikul tasandil, peaksime tagama ka andmekaitse, tugeva andmekaitse Euroopa Liidu äh, tasandil komisjoni äh, hinnangus eelmisest aastast äh, tõendid liikmesriikidelt ning Europolist Ehm, seda küsimust puudutasid ja me avaldame endiselt survet liikmesriikidele, et nad annaksid usaldusväärseid andmeid, tooksid välja omapoolseid juhtumeid, kaasuseid, õiguskaitseasutused Euroopa Liidus on korduvalt rõhutanud seda, et andmed saavad kasutatavaks, kui vajadus selleks on, kuid siin on erinevaid sidusrühmi erinevate huvidega äh, andmekaitsetööstuse esindajad, mittetulundusühendused, ajakirjanikud, advokaadid, komisjon samuti leiab, et andmekaitsel on väga suur mõju äh, õigusele isiklikule elule. praeguses direktiivis on terve rida valdkondi, mida tõepoolest peab parandama Need on väga selgelt äh, selles hinnangu aruandes välja toodud ja ka konsultatsioonide käigus on neid äh, arutatud, et meil oleks ähm, andmete säilitamise periood ähm, lühendatud ja me kasutaksime seda kontsentreeritumalt ja eesmärgipärasemalt. meil on vaja ka miinimumstandardeid juurdepääsule andmetele, paremat äh, vastutust ja läbipaistvust ja samuti paremat statistikat, meil on vaja tugevamat andmekaitset ja järjepidevat lähenemist. on ka vajadus sidususe järele andmete säilitamise direktiivis ja võimaluse vahel, mis liikmesriikidel praegu on, nõuda või võimaldada andmete Äh, säilitamist äh, äh, privaatsuse alastes seadusaktides. praegu liikmesriikidel selline võimalus on e-privaatsuse direktiivis ja elektroonilise privaatsuse direktiivi ähm, küsimused peaksime samuti üle vaatama, kui üldisem andmekaitse raamistik üle vaadatakse nii et need ülevaatamised võiksid aset leida üheaegselt. arvestades tehnilist ning juriidilist keerukust selle teema puhul, võtab see kindlasti aega ja ma ei saa täna ka mingeid kuupäevi siin välja öelda või tähtaegu. kuid me tõepoolest panustame sellesse teemasse äh, palju tööd ning jõudu ja ka meie ekspertide grupp tegeleb selle teemaga väga aktiivselt aitäh, proua volinik ja nüüd äh, alustame fraktsioonide nimel kõnelejatega, Rahvapartei nimel härra Dias de Nera. suur tänu, härra president, volinik, andmekaitse on põhiõigus, see on välja toodud ka artiklis kaheksa põhiõiguste hartas ja samuti Euroopa toimu-, Liidu toimimise lepingus artiklis kuusteist. liikmesriikidel on enda seadusandluses äh, see sätted, mis puudutavad andmete säilitamist näiteks tõendite kogumisel, äh, tõsiste kuritegude puhul, terroriohu puhul ja nii edasi. kuid äh, need seadused riigiti erinevad ja nende tõhususe puudus või siis ähm, killustatus äh, on välja tulnud mitmetel äh, juhtumitel, nii et me peaksime taga, tagama harmoneerimise kogu Euroopa Liidus. ja hiljutine näide, kuidas äh, selliseid andmeid saab kasutada hea näide sellest on neljandal oktoobril Hispaanias, kus ennetati terroriakti Äh, siis isik soovis ähm, ähm, korraldada pommiplahvatuse, kuid seda oli võimalik äh, andmete kogumise kaudu äh, ennetada, oli võimalik kindlaks teha, et ta kodus neid pomme valmistas, neid lõhkekehasid. ja mina sooviksin, et volinik tuleks välja ettepanekuga üle vaadata praegune raamistik andmekaitse osas praegu andmete säilitamise raamistik, see on väga tundlik teema ja praegusel direktiivil on mitmeid äh, lünki ja mitmeid äh, puudusi, nii et see pea, see raamistik peaks olema palju tugevam ja vastupidavam, et äh, see oleks vettpidav kogu Euroopa Liidus. nüüd härra Lopez Aguilar. aitäh, härra president ähm, proua volinik, mina olen äh, üks nendest, kes allkirjastas küsimuse komisjonile ja ma võtaksin arvesse nüüd ka seda, mis on öeldud juba enne mind eelkõnelejate poolt, praegune direktiiv pidi äh, õigustama tõendite kogumise ning äh, andmete säilitamise korra, kuid Madridi ja Londoni terrorirünnakud näitasid äh, seda, et see oli ka vajalik, kuid äh, erinevate põhiseaduskohtute lahendite tõttu on nüüd kerkinud esile kahtlused, et kas need äh, sätted, mis meil Lissaboni lepingus on, ikkagi õiged on ja kuivõrd vajalikud nad äh, on, arvestades äh, artiklit kaheksa inimõiguste hartas ning vastavat artiklit Euroopa Liidu toimimise lepingus. nüüd oleks vajalik üle vaadata see direktiiv ja ma arvan, et need mured, mida on väljendatud kõnelejate poolt, need on täiesti õigustatud. ma arvan, et meie sekkumine peaks olema võimalikult vähe sekkuv, kuid siiski proportsionaalsuse nõudest ning eraelu puutumatust peab kinni pidama. proua Intvelt, palun. aitäh. volinik, kolleegid, see direktiiv on juba algusest peale vales suunas liikunud, läheme ajas veidi tagasi ja meenutagem, et põhjus, miks see koda siin hääletas selle direktiivi osas, oli see, et liikmesriigid omavahel ei suutnud kokku leppida, ei olnud ühehäälsust, oli palju liikmesriike, kes seda ei soovinud ja sellepärast meie üldse saime äh, siin hääletada selles küsimuses ja kuni tänaseni äh, püütakse parlamendi sekkumist sellesse protsessi vältida kas äh, see direktiiv on äh, kasulik, kas sellest on meil abi olnud alates äh, aastast kaks tuhat viis või kaks tuhat kuus? hoolimata sellest, et see hinnang tuli pärast pikka venitust, ei ole mitte kübetki tõendeid selle kohta, et see direktiiv kuidagi panustaks meie turvalisusse. kõik see rajaneb lihtsalt eeldustel me peaksime vaatama arve, kas harmoneerimise eesmärk on sellega täidetud. ei, sugugi mitte. ja selle eesmärgiks isegi ei olnud seadusandlust harmoneerida liikmesriigid, sest liikmesriigid äh, said ise äh, valida, kas nad kompenseerivad, hüvitavad äh, ettevõtetele kulud või mitte mitmetes äh, riikides äh, põhiseaduskohtus on see küsimus kahtluse alla seatud, muidugi võib siin öelda, nagu mõned ütles, tegemist on tehnilise tõlgendamise küsimusega, kuid väga oluline on leida võimalus seda rakendada sellisel viisil, et ta sobiks kokku ka põhiseadusega. minu enda koduriigis näitas üks aruanne, et laialdaselt kuritarvitatakse andmeid äh, palju enamatel inimestel on juurdepääs sellele, kui on mõistlik, kas keegi üldse midagi teeb selles suhtes, ei sugugi mitte. suruti läbi mingi seadus, millest kellelgi ei ole kasu, mis rikub põhiseadust, seda kuritarvitatakse ja muidugi liikmesriigid ütlevad, oo, suurepärane seadus, meil oleks veel selliseid vaja. volinik, me ei peaks ootama järjekordset ülevaatamist, me peaksime lihtsalt selle direktiivi tühistama. Thank you very much and next speaker is aitäh, nüüd härra Albrecht, poolteist minutit, palun. aitäh, proua Malmström, daamid ja härrad, millest me siin täna räägime? me räägime vanadest telekommunikatsiooni andmete säilitamisest eh, ja see puudutab kõiki viitesada miljonit Euroopa Liidu eh, kodanikku Need kõik, nad kõik ei ole muidugi kahtlusalused, kuid me räägime pidevast lakkamatust äh, inimeste jälgimisest. kujutage ette, milline äh, inimeste põhiõiguste rikkumine see on, seda kõike peab ju kuidagi õigustama. ja minus tekitab küsimusi, nii nagu ka eelkõnelejates, kuidas me võime äh, tõestada, kuidas me oleme saanud tõestada, et see direktiiv andmete säilitamise osas on vajalik ja kohane võttes arvesse õiguskaitse paremat korraldust, näiteks ka interneti vallas. minul ei ole mingeid tõendeid, et see tõepoolest ka kuidagi olukorda parandanud oleks. räägitakse, et see peaks kuritegevust ennetama, kuid tegelikult ei ole ju midagi muutunud. ei saa kuidagi muutusi esile kutsuda Äh, kui on olukord äh, selline, et ühtedes riikides on andmete säilitamise kohustus, teistes ei ole, näiteks kui me räägime internetikuritegevusest, äh, me oleme piisavalt palju raha pannud andmekaitse valdkonda, see on kallis valdkond, kuid võib-olla peaksime me tagama hoopis selle, et igas politseijaoskonnas oleks internetiühendus. võib-olla peaksime veel järele mõtlema nende asjade üle. nüüd aga proua Ernst president, tahtsin öelda seda, et andmete säilitamise direktiiv ei äh, lahenda probleeme, see on iseenesest probleem. ma olin äh, hiljuti äh, Dresdenis ja juhtusin peale peaaegu murdvargusele ja huvitav, kas see direktiiv nõuab siis seda, et minuvanused inimesed peavad mööda linnatänavaid ringi kõndima ja püüdma kuri, kurjategijaid kinni püüda? ja kogume siin andmeid inimeste kohta. võib-olla peaksime selle küsimuse esitama pigem siseministritele ja võib-olla oleks meil vaja enam äh, politseinikke ja selle läbi kuritegu-, kuritegevuse vastu oleks meil võimalik võidelda ja see oleks ka midagi äh, mõttekat, see aitaks ka kodanikke. nüüd aga annaksin sõna härra Paškale. palun. aitäh, president. volinik, kolleegid Euroopa Liidu andmekaitse inspektor ning samuti ka Saksamaa konstitutsiooni direkt-, konstitutsioonikohus on öelnud, et direktiiv kaks tuhat kuus kakskümmend neli annab telekomi ja ettevõtetele õiguse hoida alal neid andmeid, mis võimaldavad vastuvõttu ning saatmis e, emailide ning telefonikõnede saatmist ning äh, eraelu puutumatuse seadustega Euroopa Liidus ei ole see vastu äh, kooskõlas, nii et kuidas me sellise otsuse äh, tühistame ning jätame siis otsuse liikmesriikidele või leiame kokkuleppe selles, et politsei ja õigusalane koostöö ning kriminaalmenetluste raames on vaja ühtseid reegleid. kui me seda teeme, siis sellisel juhul on meil vaja valmistada ette uus seadusandlik akt, mis võtaks arvesse praegust äh, õigus, äh, õigusakti ühenduse, äh, mis, mis austaks inimeste õigusi. kes ähm um,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 see on olnud üks äh, vahenditest, mida liikmesriigid on kasutanud kõige rohkem ning mitmed kõnelejad on siin maininud seda, et äh, see direktiiv on võetud üle erinevalt äh, moel eri liikmesriikides ning peaaegu kõik kõnelejad rõhutasid õigelt ka seda, et meil on mitmeid probleeme, mis puudutavad eraelu puutumatust ning andmete kaitset. meil on siin õiguslik tühimik, millega peab tegelema ning äh, need, kes voliniku ähm, mina olen nende hulgas, kes voliniku vastust äh, aktsepteerib, nimelt seda, et äh, siin räägiti direktiivist ning räägiti ka andmete säilitamise perioodi vähendamisest ning kõik see, mida meie volinik Malmström ütles, on minu arvates osa jõupingutusest vaadata direktiiv üle ning meie peame kõik aktsepteerime seda jõupingutust. ma olen natukene mures ajagraafikust, selle aasta lõpuks peaks komisjon meile algatusega, me algatusega ette tulema, Malmson ütles, et see, seda ei toimu kuid meile ei ole antud ka mingit täpsemat ajagraafikut, nii et meie arutelu lõpus, võib-olla siis saab see olema kuus kuud või kaks aastat, meie jätkame küsimas, küsimust voliniku käest, millal too tuleb selle ülevaatamisega välja. Dimitros. Dimitros Trutsas, palun. May I join my voice also with the aitäh, president, ka mina ühinen nendega, kes äh, siin äh, tulid välja mureküsimustega ning kes juba kõnelesid ning ma ei pea kordama seda, mida nemad juba ütlesid. tulgem tagasi selle küsimuse juurde, millal komisjon ettepanekuga välja tuleb ma ei tea, kas ma sain teist õigesti aru, kuid te vist ütlesite, et te ei tule ettepanekuga välja selle aastanumbri sees, nii et ma siis küsin, kas see toimub järgmisel aastal, seega on liiga pikk periood, kas te võiksite täpsustada, millal täpsemalt te planeerite oma ettepanekuga välja tulla? ütlen seda selleks, et ma tahaksin teile meelde tuletada, praegusel hetkel oleme on tegemist andmete kaitsepaketiga ning äh, parlamendi arvates on see äh, toimikut toimik väga oluline meie jaoks ning äh, me tahaksime nii selle direktiivi kui ka otsusega edasi minna ning kasutada ära ühtset turgu telekommunikatsiooni valdkonnas ning samuti ka elektroonilise eraelu puutumatuse direktiiv, mida te ise siin mainisite ning ma ma loodan, et komisjon võtaks dünaamilisema hoiaku, eriti mis selles osas, mis puudutab tundlikke küsimusi, mida on liikmesriikides praegu arutatakse ning äh, palun, ma võt-, las ma nüüd võtan kokku oma kõne sellega, proua volinik, et äh, teie kindlasti leiate Euroopa Parlamendis endale väga hea ja innuka partneri selleks, et ähm, Euroopa Liidu kodanike kaitse andmete kogumise alal ning andmekaitse alal ning te saate meilt täieliku toitus, toetuse sellel teemal. kuid samas ma tahaksin rõhutada, et Euroopa Parlament kindlasti on ette valmistunud selleks, et võidelda ning kaitsta oma põhimõtteid ning uskumusi selleks, et Euroopa Liidu kodanike õigusi tuleb kaitsta, eriti selles osas, mis puudutab põhiõigusi, aitäh! aitäh, järgmine on härra Schlüter. rationaliteten i att varenda elektronisk räägime proportsion-, proportsionaalsuse põhimõttest, eh, näiteks eh, inimeste jälgimise puhul, kuivõrd õigustatud see on, samuti ka andmekaitse puhul. keegi justkui ei jää selle eh, direktiivi rakendusalast välja, aga George Orwell ise poleks suutnud sellist košmaari välja mõelda ja seda oma raamatutes kirjeldada, see on seotud teatud paranoiadega. me räägime siin justkui heinakohja, heinakuhjas ühe nõela otsimisest. Äh, kas me tõepoolest peaksime selles heinakuhjas ennast laskma sellel, sellel nõelal torgata, see ei ole sugugi öö, ähm, äh, tõhus lähenemine, meil on vaja midagi palju paremat ja seda kiiresti ma ei ole näinud äh, tõhususe tõendeid mitte kuskil. proua Kolarska-Bobinska, palun. aitäh, ähm, president, äh, proua volinik enne kui ma küsimusega välja tulen, tahaksin ma teid teavitada selles, et Poola parlament äh, võttis eelmisel nädalal võtta vastu telekomi puudutava õigusakti ning komisjon oli seda ka juba meilt kaua nõudnud. see uus seadus näeb ette andmete säilitamist kaks aastat ning sellisel moel Poola eh, liitub nende Euroopa Liidu liikmesriikidega, eh, kus on jõus eh, väga homogeenne süsteem ning äh, me töötame praegu välja üksikasjad, äh, kuidas andmete kogumist korraldada ning kuidas anda andmetele parema ligipääsu ning tõhusama ligipääsu. seega oleks väga kasulik teada saada, milline on Euroopa Komisjoni plaan direktiivi ülevaatamiseks, kuna see puudutab ka meie käes, käigus olevaid töid praegusel hetkel ning äh, väga mitmed valitsusvälised organisatsioonid on meie poole pöördunud, nad väljendavad oma, oma seisukohti, seisukohti, oma muret ning nemad soovivad, nemad väidavad, et praegused seadused rikuvad inim-, inimeste põhiõigusi ning äh, palun võtke arvesse neid, äh, neid hääli ning võtkem äh, arvesse mitte ainult Euroopa Liidu Parlamendi, Euroopa Parlamendi voli-, liikmete häält, vaid ka meie kodanike häält ning äh, ma tahaksin teada, kas äh, komisjonil on olemas teavet, infot selle kohta, milline on mõju äh, andmete säilitamise perioodi lühendamisel mis, milline mõju on sellel kuritegude lahendamisel ja kas see on tõhusamaks midagi muutunud, see on väga oluline, millised on konkreetsed tõendid, millega me seda eh, siis näitame, et selline mõju on üldse olemas, me räägime pornograafiast, eh, sellistest, eh, sellist tüüpi kuritegudest, me räägime väga sageli nendest küsimustest, kuid konkreetseid andmeid meil väga sageli ei ole aitäh, üheks ähm, minutiks äh, proua Sippel, palun. aitäh kõik on juba siin minu eest ära öeldud, seega ma teen väga lühidalt. milleks andmeid säilitada? säilit-, and-, ning ka toiduainete säilitamisel on teatud tähtaeg. on olemas äh, mingi äh, mingid tähtajad pannakse paika, me, öeldakse ju, et me võitleme niimoodi terrorismi vastu, kuid äh, tegelikus elus me kasutame neid andmeid äh, ka väga väikeste rikkumiste puhul. seega me pea-, selliste andmete kogumisel on äh, selline suurendav mõju, andmeid peaks koguma äh, proportsionaalselt ning peaks arvesse võtma seda vajalikkust äh, ning me peame eraelu puutumist, puutumatust arvesse võtma ning alternatiivid ei peaks meile tabuks jääma kodanike õigused ning õigusriik on meie süsteemi alustalaks ning neid põhimõtteid tuleb arvesse võtta ja neid tuleb kaitsma ning kui vajalik, siis on vaja ka direktiiv sellel äh, eesmärgil ähm, tühistada. viimaseks palun proua Romero aitäh, president, kui te räägite siin reformist äh, siis see peaks jääma proportsionaalsuse alla, mitte ükski direktiiv ei pane paika äh, seda, et ta ei ole proportsionaalsuse nõuete all. see puudutas ka reisijate info kogumist, kui meil ei ole direktiivi, mis sii-, me peaks, me leiame end sellises olukorras, kus olu-, ei ole võimalik probleeme lahendada, no kuidas näiteks äh, tõsist kuritegu üldse äh, defineerida, meil on juba kaheksa riiki, kes ei räägi ähm, äh, andmesäilitamise puhul tõsistest kuritegudest, vaid teatud tüüpi kuritegudest, kuritegude või nende andmete hulk, see periood, millel neid säilitatakse, seega oleme üritanud igal pool kur-, kuritegevuse vastu äh, võidelda igal võimalikul moel, see on äh, kõik õige, kuid see ei ole meid viinud mitte kusagile ning direktiiv tuleks üle vaadata, niimoodi edasi minna ei saa, aitäh. aitäh, äh, nüüd on meil vaba mikrofoni voor ning esimeseks on proua Posescu. aitäh, härra president direktiivi kohaldamine on paljude liikmesriikide jaoks olnud tõsine väljakutse. mõned liikmesriigid seda senini veel kohaldanud ei ole. Need põhjused on seotud sellesama privaatsusõiguse rikkumise vastuoluga. Rumeenias on probleemid samasugused. seaduseelnõu, esimene seaduseelnõu kuulutati kõigepealt põhiseadusvastaseks. ainult alles sel, sellel aastal Ähm, kohaldati see äh, direktiiv ka siseriiklikus õiguses. Äh, komisjon peaks nüüd üle vaatama selle vastuolu ning äh, võtma arvesse uue ettepaneku koostamisel ka liikmesriikide põhiseadusi. see ettepanek peaks sisaldama ka privaatsuse kaitset. komisjon on teada te,, andis eelmisel aastal teada, et nad kavatsevad direktiivi üle vaadata, kuid pole seda senini veel teinud. minu arvates peaks uue ettepanekuga välja tulema ennem selle aasta lõppu, et rohkem liikmesriike seda küsimust Euroopa kohtusse ei kaebaks. suur tänu, järgmine nädal proua Tsikau. aitäh. proua volinik, juunis kaks tuhat üksteist küsisin ma kirjalikult komisjonilt kas neil on kavas üle vaadata andmete säilitamise direktiiv? et Euroopa Liidus rakenduks järjepidevad andmete säilitamise reeglid, mis on vasta, vastavuses liikmesriikide põhiseaduste ning ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga et ei rikutaks privaatsuse ega ka vaba liikumise põhimõtet. kaheteistkümnenda augusti kaks tuhat üksteist vastuses andsite te meile teada sellest, et komisjon oli pidanud konsultatsioone õiguskaitseorganitega, andmekaitsjatega, liikmesriikidega, tööstusesindajatega, õig-, kohtu esindajad, kohtute esindajatega ning kodanikuühiskonna esindajatega Te võtsite arvesse erinevaid vaatenurki, potentsiaalseid lahendusi välja töötades ning ütlesite, et annate oma hinnangu hindamisaruandes. kas see mõjuhinnang on valmis, milline on selle sisu ning millal see avalikustatakse? suur tänu! järgmisena proua Lichtenberger. aitäh, proua volinik. ma olen üsna pettunud, sest jällegi ei ole te meile tegelikult äh, konkreetset infot andnud selle kohta, millal teie selle teemaalased ettepanekud võiks ilmuda. Teie eelkäija antud küsimuses ütles, et andmete säilitamisene sellisel kujul ei ole enam vastuvõetav. ning senised kogemused ei ole ka julgust andvad. edu on palju väiksem, kui sellest on, kui loodetud ning selle direktiivi põhjal on tegutsetud veel rohkem kui seda, veel vähem, kui see oodati. niisiis, lisandväärtus on väga väike. see tuleneb osaliselt ka selle, sellest, et liikmesriigid pole seda kohaldanud, samas on ka õiguslikud tõlgendused väga erinevad ning sellest tuleneb võimalus väärtõlgendusteks see direktiiv ju määrab ka me, muuhulgas meie kodanike tulevikku, palun võtke seda tõsiselt. suur tänu, järgmisena proua Engström, härra Engström. Det här är ett alltigenom misslyckat direktiv. Som kommissionären själv sa, så har det stor... Äh, seda direktiivi võib pidada läbikukkumiseks sellel ei ole mitte mingisugust positiivset mõju, mitte miski ei näita nende meetmete tõhusust kuritegevuse vastases võitluses. direktiivis öeldakse seda, et komisjon peaks eh, hindama asjade seisu septembriks kaks tuhat kümme mitte midagi ei tehtud. meile räägitakse mingitest juhtumitest, üksikjuhtumitest mille puhul andmekaitse justkui aitaks kaasa kuritegevuse vastasele võitlusele, kuid äh, selles valguses on äh, valijatel raske mõista, kuidas komisjon võis peale suruda selliseid sanktsioone Rootsile, kuna ei võetud üle seda direktiivi samal ajal, kui äh, komisjon ise ei pidanud oma hinnangu tähtajast kinni Um, suur tänu, härra president, kolleegid, andmete säilitamise meetmetega käivad alati kaasas probleemid, mis on seotud kodanike põhiõigustega. privaatsus on ohus, äh, kuna andmed võivad lekkida, eriti kuna neid kogutakse nüüd nii vabalt pärast terrorirünnakuid on meie maailmas õiguskaitseorganid väga suure surve all, soovitakse, et võideldaks tõhusamalt terrorismi organiseeritud kuritegevuse vastu. põhiõigused on sageli ohus, aga sa-, õnneks Euroopa Liidus on organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse alased arutelud palju rahumeelsemad kui näiteks USA-s. Euroopa ei ole hüljanud oma kohustusi siin. samuti ei peaks me taganema sellest, et me peaksime igasuguste julgemeet-, julgeolekumeetmete puhul öö, analüüsima neid kainelt, sest tagajärjed võivad olla väga tõsised. komisjon endiselt veel analüüsib olukorda öö, tõendite põhjal, suur tänu teile selle eest, proua volinik. suur tänu ning nüüd lõppsõnaks annan sõna proua volinikule. suur tänu, härra president, auväärsed saadikud, ma hindan väga seda, et sellel teemaga tegelete, sest küsimus on ju tähtis, aga tuletan meelde, et andmete säilitamine jääb püsima igavesti, liikmesriigid toetavad seda. probleem on pigem praegu selles, et meil on kakskümmend seitse erinevat andmete säilitamise süsteemi, mingisuguseid ühtseid öö, eesmärke, eesmärkide või privaatsusega seotud meetmeid meil ei ole. aprillis kaks tuhat üksteist viisime tõesti läbi analüüsi, kogusime liikmesriikidest kogemusi, kuidas on seda direktiivi kasutatud. meil on, on, tegime seda ka edaspidi ning meil on konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas andmete säilitamist on kasutanud, kasutatud selleks, et ähm, et saada jälile ähm, näiteks narkokuritegevuse võrkudele või võidelda lapsprostitutsiooni vastu ja nii edasi, me oleme valmis kõik need andmed Euroopa Parlamendile ka edastama nagu ikka. ma mõistan teie kriitikat ja jagan seda suuresti, aga küsimus ei ole siin selles, et me siin massiivselt jälgime viitesadat miljonit Euroopa kodanikku. Neid andmeid säilitatakse ettevõtete poolt majanduslikel eesmärkidel. politsei pääseb teatud juhtudel ük-, üksikjuhtumite põ-, juhtumitel nendele andmetele eh, ja juurde ning nende puhul kehtib seaduslik kohtulik kontroll. loomulikult on probleeme direktiivi puhul ning aprillist eelmisest aastast eh, pärinev hindamisraport eh, toob nad ka välja, ma mainisin neid ka oma eh, ettekandes. loomulikult on vähe selgust rakendusala puhul, kes, kellel on juurdepääs, kuidas kaitstakse andmeid, kui kaua säilitatakse neid andmeid ja nii edasi ülevaadatud ettepanekusse on kaasatud ka see, milline mõju on direktiivil privaatsusele. andmete kaitse on väga oluline, nagu te kõik äh, mõistate. Euroopa Liidul on üsna ühtne nägemus sellel teemal ning seetõttu peame me sellega, äh, sellega tegelema äh, näiteks e-privaatsuse direktiivi puhul peame seda samuti arvesse võtma, mõningad saadikud seda juba mainisid. ma tean, et paljud teist äh, töötavad ka selle kallal. meil on vaja oma õigustikke ühtlustada liikmesriikide vahel kõiki neid küsimusi tuleb käsitleda üheskoos ja seetõttu ma ei saagi teile praegu täna anda selget kuupäeva selle kohta, millal me tuleme välja uue ettepanekuga, aga meil on vaja andmeid kindlalt kaitsta ning ma kinnitan teile, et töötame sellel, selles valdkonnas tihedalt koos ka Euroopa Parlamendiga. suur tänu! Point of order. kodukorda puudutav märkus. jah aitäh, härra president, mul on küsimus äh, reeglite kohta, et kui me küsimuse esitame volinikule, siis me tahaksime ka saada vastust. ja üks küsimus, millele volinik siiani ei ole vastanud, on see, kas äh, andmete külmutamine, nii nagu seda tehakse Ameerika Ühendriikides, kas seda on äh, ka korralikult äh, hinnatud, näiteks kui tegemist on mingi uimastivõrgustikuga, siis teame, et neid on juba pikka aega äh, kahtlustatud ja nüüd isiklikel põhjustel andmete külmutamine, kas see on õigustatud? Teil oli kodukorraline küsimus. kas soovite vastata, volinik? vabandan, oleksin pidanud vastama. selline kiire külmutamine on tegelikult midagi teistsugust kui andmete säilitamine. seda ei peeta andmete säilitamisele alternatiiviks, kuid me kogume selle kohta andmeid ja see võib olla osa sellest äh, üldisest raamistikust. aitäh, proua volinik, sellega on äh, see arutelu lõppenud, järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimised Jaapaniga kõigepealt